Äh, asula reovee äh, taaskasutamise vallas. Itaalias, Rootsis äh, või Poolas tähendab see erinevaid asju, ähm, erinevaid veekasutussüsteemid toimivad erinevatel viisidel, ühes riigis on enam kaasatud eraettevõtted, teistes rohkem riigid, nii et me peaksime tagama, et see kõik oleks turvaline. aitäh! aitäh, härra Strojevski ja annaksin sõna kolleeg Notis Marjasele. vesi äh, on äh, avalik äh, hüve ning kindlasti ei tohiks see olla lihtsalt kaup, millega eraettevõtted äri teevad. seetõttu on oluline keskenduda veevarude Mm, paremale haldamisele, tegemist on siiski piiratud varaga, äh, eriti just kliimamuutuste kontekstis. seega peaksime vaatama, kuidas oleks võimalik vett, veeressursse taaskasutada selleks, et keskkonda, rahva tervist kaitsta, veevarude korduv kasutamine tähendab, et me peame uuendama ka oma taristut, selleks peavad olema äh, muidugi ka piisavad rahalised vahendid. ja see ehk aitab kaasa ka maapiirkondade äh, arengule. aitäh! nüüd veel üks sõnasoovija, kolleeg Nekov. tõepoolest et ähm, vesi ei ole tavakaup. linnade areng, eriti just pealinnade areng äh, on äh, avaldamas survet sellele piiratud äh, maavarale. tõhus veekasutus ning mm, surve vähendamine veevarudele oleks lahenduseks see, selles valdkonnas olekski lahenduseks reovee suurem kasutamine. reoveett on võimalik kasutada näiteks äh, aianduses äh, kastmiseks. räägitakse ka plastiku mikroosadest, mida tihtipeale reovees äh, os-, esineb ning seda peame silmas pidama, kui me Euroopa Liidu seadusandlust äh, kaasajastame. aitäh, kolleeg Nekov. ja nüüd äh, romade integratsioonistrateegiad. esimesena annab sõna härra Maullu. suur aitäh, ma usun, et pean kordama seda, mida olen juba korduvalt ütelnud, ma usun, et äh, romade lõimimine, eriti võttes arvesse seda, millised vajadused on Euroopa enda töötutel, eriti just Itaalias, äh, kus ka sotsiaalne rahulolematus väga kõrge, on tõsiseks probleemiks. Euroopa Liit peab sellele erilist tähelepanu pöörama, aga kahjuks siiski me ei käsitle seda piisava tõsidusega nende isikute äh, õiguse kohustused aetakse tihtilugu segamini. nii et äh, need majanduslikud vahendid, mis on ette nähtud, peavad äh, olema suunatud just sellele tööle. ma usun, et esmatähtis on pöörata tähelepanu neile, kes praegu on töötud, kes ei leia tööd ja kellel ei ole ka lootust seda leida. aitäh, kolleeg Maulu ja järgmisena kolleeg Šoidrova. suur tänu. kolleegid, toetasin seda resolutsiooni, sest äh, ma arvan, et sellised strateegiad vajavad meie toetust, olen nõus ka peamiste eesmärkidega. ehk siis tööhõive, elamispind, tervishoid Euroopa Parlament lisas veel ühe eesmärgi, mittediskrimineerimine. Ähm, kas soomekeelset tõlget on kuulda, küsib president. võin korrata, ütleb kõneleja. jah. Ähm, äh, hästi, äh, kordan veel kord oma sõnu nii et äh, mina toetasin seda raportit, mis kaasab integreerimisstrateegiat äh, romade suhtes, eesmärgid on järgnevad, äh, haridus, elamispind, tööhõive ja lisaks sellele lisas Euroopa Parlament veel ühe teema, milleks on mittediskrimineerimine, mis on loomulikult äärmiselt tähtis. peame tagama rahastamise, peame edendama selliseid programme ja projekte, mis toetavad romade integratsiooni, kuid ühtlasi peame tagama tõhusa vahendite kasutamise. seega peame jälgima seda, kuidas vahendeid kasutatakse ja selleks peavad olema vajalikud mõõdikud. ühtlasi äh, hindan kõrgelt jõupingutusi, mida on tehtud selleks, et kaasata romade esindajaid endid äh, see, nende strateegiate väljatöötamisse. mul on palju kogemusi romade integratsiooniga Tšehhi Vabariigis Äh, tegelesin Roma laste integreerimisega haridussüsteemi, mis on väga oluline samm. aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Tšambatski. aitäh, lugupeetud president, kolleegid. ma tahtsin hääletada selle resolutsiooni vastu me peame tegema lõpu silmakirjalikkusele selles valdkonnas. me räägime kogu aeg, me valmistame ette strateegiaid ja dokumente ja tulemuseks on mitte midagi. tegelikud probleemid on sellised, et getod ei kao kuhugi. getod on kuritegevuse allikaks, pingete allikaks, ühiskonna lammutamise allikaks. me peame väga selgelt välja ütlema, millised on probleemid nendes valdkondades minu kodumaal on üha rohkem rünnakuid politseinike vastu, arstide vastu, kes getodes käivad. see probleem ei kao mitte kuhugi deklaratsioonide, resolutsioonide ja muude dokumentidega. probleem kaob alles siis, kui ebaseaduslikult rajatud hooned lammutatakse. alles siis, kui lapsed hakkavad koolis käima, alles siis, kui lõpetatakse sotsiaalsete hüvede maksmine, mis põhjustab kuritarvitamist. tänan tähelepanu eest. aitäh. järgmisena saab sõna härra Skripek, palun. suur aitäh, lugupeetud president mul on väga hea meel, et ma toetasin seda resolutsiooni, mis puudutas romide kaasamist kõigi ühiskonnaelu sfääridesse. see on äh, väga äh, oluline. Äh, romide kogukond seisab silmitsi paljude väljakutsetega, laste koolitamine, eluase, selleks, et leevendada neid probleeme, millega nad silmitsi seisavad, on neile esi-, neile eraldatud väga palju vahendeid ja ma kutsuksin romide esindajaid üles ära kasutama neid võimalusi ja võtma ühendust organisatsioonide ja institutsioonidega, mis üritavad parandada nende elutingimusi, pakkuda neile tööd ja parandada nende laste olukorda on väga oluline, et nad osalesid aktiivselt selliste organisatsioonide tegevuses, et nad ei oleks ainult passiivsed abisaajad resolutsioon on üsna kaine Äh, siin äh, kutsutakse romisid üles äh, aktiivsemalt osalema ühiskonnaelus ja saama ühiskonna täisväärtuslikeks liikmeteks. aitäh, aitäh, härra Skripek ja järgmisena saab, saab sõna härra Sosnjers vastupidiselt sellele, mida siit raportist võib luge-, lugeda, on vastumeelsus romide suhtes mitte ei ole rassismi ilmend-, ilming. inimestele ei meeldi mustlased mitte sellepärast, et nad on mustlased, vaid sellepärast, kuidas nad käituvad, kuidas nad elavad, nende kultuur. see on kõik nii erinev nagu äh, võrreldes selle ühiskonnaga, kus nad elavad. ja äh, siin resolutsioonis äh, seotakse abi andmine nende romideks olemisega viidet-, viidatakse sellesse, et inimesel on mingid õigused, sellepärast et ta on teatud päritolu, mitte sellepärast, et ta on teatud olukorras. vastupidiselt sellele diskrimine-, diskrimineerimisvastasele retoorikale on inimesed romide suhtes veelgi tõrjuvamad, sellepärast et kui nad peavad sellisteks meetmeteks kulutama miljoneid, siis meeleolud ei muutu, need muutuvad järjest hullemaks ja Eh, kui romid oleksid tahtnud, oleksid nad saanud integreeruda aastaid tagasi, aga nad taha, nad ei soovi seda, aitäh. aitäh. ja viimasena saab sellel teemal sõna härra Boltšak, palun. aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. mina toetasin eh, seda raportit, ma hääletasin selle poolt ja mul on väga hea meel, et see võeti suure häälteenamusega vastu. ma jagan seda seisukohta, et mitte keegi ei peaks tundma ennast ühiskonnast kõrvalejäetuna. Äh, mitte keegi ei pea tundma, et tal ei ole võimalust kuhugi jõuda. mina äh, leian, et äh, romide kogukonna haridust tuleb oluliselt parandada, tööhõive on samuti tõsine probleem mittediskrimineerimine peab kehtima kõikide kogukondade suhtes, iga ühiskonna osa suhtes. samas äh, see ühiskonnarühm äh, seisab silmitsi uute probleemidega, me peame äh, koondama kõik strateegiad selleks, et saavutada sünergiat. see kogukond peab olema ka teadlik sellest, et neil ei ole üksnes õigused, vaid ka kohustused ja sellist suhtumist peaksid julgustama ka nende esindajad, aitäh! aitäh! ja nüüd läheme edasi proua Ruisi raporti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine ja härra Seinfeld. aitäh. aitäh nagu me teame, artikkel üheksa Euroopa Liidu toimimise lepingus ja artikkel kakskümmend samas lepingus ütlevad, et iga liikmesriigi kodanik on samuti Euroopa Liidu kodanik. kahjuks enamik inimesi Euroopas ei saa sellest aru. Nad ei ole teadlikud oma õigustest ning seda on võimalik näha ka mitmesuguste uuringutulemuste põhjal. viiskümmend neli protsenti inimesest ütlevad, et nad midagi teavad Euroopa Liidu kodakondsusest. aga ülejäänutel pole õrna aimugi, millised on need õigused, mis tulenevad nende riigi Euroopa Liidu liikmesriigiks olekust ja nende Euroopa Liidu kodanikuks olekust see näitab, et meil on vaja rakendada meetmeid Äh, seda peab tegema Euroopa Parlament või Euroopa Liidu institutsioonid. meil on vaja ka integreerida Euroopa koha, kodanikud mitte üksnes paberil, meil on vaja integratsiooni ka emo-, emotsionaalsel ja psühholoogilisel tasandil. see on väga oluline ülesanne meie kõigi jaoks, aitäh! aitäh! ja järgmisena Samiti, palun lugupeetud president, jah, nagu me just kuulsime, kui me räägime kodakondsusest, siis äh, räägime ka Euroopa Liidu kodanikuks olemisest see raport viitab ka nendele äh, süst-, kavadele, mille alusel müüakse Euroopa Liidu äh, kodakondsust, näiteks äh, võimalik on saada Malta pass ja selle läbi ka Euroopa Liidu kodakondsus. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on parlament viidanud sellele, et sellisel moel ei tohi müüa kodakondsust, inimesel, kes saab kodakondsust, peab olema ka tõeline side selle riigiga, mille kodakondsus seda saab. on häbiväärne, et Malta käitub niimoodi meediast oleme me teada saanud, et kaks Saudi Araabia perekonda ostsid kuuskümmend kaks passi ja kuna tegemist on maine küsimusega, siis valitsus väidab, et seda raha kasutatakse sotsiaalelu asemete loomiseks on teatud väärtused, millest tuleb lähtuda, samuti on meil vaba liikumise põhimõte, seetõttu olgem ettevaatlikud, hoidkem silmad lahti selliste süsteemide suhtes, et me ei seaks ohtu seda, mis on meile südamelähedane. kiitokset edustajad, samuti eh, Timich. aitäh. Teile, härra Temis, Timech ja nüüd läheme härra Lamassuuri raporti juurde, mis puudutab eh, laiendatud koostööd ja kõigepealt saab sõna härra Maamikins, palun. kallid kolleegid, me peame olema äh, väga tähelepanelikud siin, me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit tegutseks ühtselt ja see mõjutab ka meie tegevust nii väljaspoolt kui ka seestpoolt. meil on siin nii-öelda hea tahte allianss ja ühepoolne tegevus võib olla Trooja hobuseks koostööle liikmesriikide vahel ja laiendatud koostöö tõeline mõju on siin tähtis. näiteks mõelge siin Euroopa prokuratuuri peale. tal ei ole võimalik Ungari, Poola, Iirimaa ja ka teiste riikide suhtes midagi ette võtta, sest nad on jäänud, jäid sellest välja. sellel kõigel on piiratud äh, mõju ma olin variraportöör libe komisjoni arvamusele, ma hääletasin selle ettepaneku poolt, aga ma olen veendunud, et laiendatud koostöö peab olema tõeline laiapõhjaline koostöö. Kiitos, edustaja Mammikins. aitäh, härra Mammikins. Eh, edustaja eh, Barbara Spinelli. järgmisena Barbara Spinelli, kes räägib siis põhiõiguste harta Äh, taas meil on siin äh, kaks äh, kõnet, kõigepealt proua Šoidrova. aitäh, daamid ja härrad, põhiõiguste kaitse on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi, millele Euroopa Liit põhineb. me oleme vastu võtnud Euroopa Liidu põhiõiguste harta, see on siduva loomuga ja see on väga tähtis samm selleks, et näidata, et inimõiguste kaitse oli ja jääb ka kõikide institutsioonide liikmesriikide põhiväärtuseks ja aluseks Euroopa õigustiku rakendamisel. selle hardaga ei tohi, harta rakendamine ei tohi olla seotud mingite tingimustega, mingite tingimustega. tegemist on strateegilise dokumendiga ja kõik äh, ülejäänud reeglid peavad olema sellega kooskõlas, kui me siin koostame aruandeid inimõigustest äh, kinnipidamise kohta, aga ka erinevate koolituste kohta, siis sellel hartal tegelikult ei ole mitte mingit mõju ja just sellepärast ma jäin erapooletuks. Ähm, suur tänu, proua Šoidrova, järgmisena Andres Mamikins, palun aitäh, mul oli väga hea meel kolleeg Spinelli raporti üle. Euroopa Liidu institutsioonide ülesanne ei ole mitte ainult hoolitseda selle eest, et hartast ei peeta kinni, vaid tuleb ära kasutada ka kogu harta potentsiaal. otsuste tegemistes teatud sammud aga jäävad harta kohaldusalast täiesti välja. kõigepealt mõtlen siin nõukogu kohtumisi leitakse, et avalikkus peaks paremat infot saama selle kohta, kuidas seal otsuseid tehakse. ja ka ombudsman on selle kohta sõna võtnud. teiseks, need nõndanimetatud kolmepoolsed läbirääkimised Neid lepingutes ei mainita, sest nad on mitteametliku loomuga ja seega mingit avalikku järelevalvet ei ole. me räägime siin läbipaistvusest ja põhiõigustest kinnipidamisest ja sellepärast on mul väga hea meel, et siin nõutakse ka põhiõiguste kinnipidamise aru äh, järelevalvet kõikidesse õigusloomelistesse äh, ettepanekutesse, aitäh! suur tänu, härra Mamikins! nüüd järgmisena Paolo Rangeli raport ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused. ja siinkohal on äh, palunud äh, sõna hääletusselgituseks kolleeg äh, Scheinfeld, palun. E, aitäh. president, ombudsmani ülesannete reguleerimine on väga tähtis samm Euroopa Liidu jaoks ja ka Euroopa Parlamendi jaoks, sest meie oleme need, kes valivad välja selle tähtsa isiku. kahjuks viimastel aastatel Euroopa Liidus ja ka liikmesriikides oleme me näinud üha rohkem inimõiguste rikkumisi, kodanike õiguste rikkumisi ja mis veel hullem, rikutakse õigusi ja kaotatakse ära ka erinevate institutsioonide sõltumatus. selles kontekstis ombudsman tundub olevat väga tähtsaks institutsiooniks, kuid väga paljud ei tea, et ombudsman ei ole seotud äh, riiklike ametivõimudega öö, äh, ja just, ja riigi tasandil ombudsmanidega, just sellepärast on tal väga raske sekkuda siis sellesse, mis toimub liikmesriikides. ma arvan, et äh, me peaksime nüüd mõtlema selle peale, kas me ei peaks välja töötama sellist nõndanimetatud süstemaatilist lahendust kogu Euroopa Liidu jaoks. suur tänu, kolleeg Scheinfeld järgmisena liigume kolleeg Ashley Foxi raporti juurde tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika. siin on mitmeid sõnasoovijaid. kõigepealt Alex Maier, palun. Alex Maier. aitäh, president. eelmisel nädalal mul õnnestus külastada Wolchesteris äh, droonide väljatöötamisega tegelevat ettevõtet, seal analüüsitakse siis äh, kogu seda infot, mida droonidega kogutakse ja see ettevõte on juba praegusel hetkel kakskümmend tuhat erinevat äh, äh, osapoolt identifitseerinud, millega saaks äh, siis äh, päikeseenergiat toota. nüüd äh, pannakse masinaid nii-öelda õppima ja sellega üritatakse siis protsesse kiirendada ja inimesed nii-öelda fookusest välja võtta ja enne kui hakatakse rääkima sellest, et äh, robotid meie töö ära võtavad, siis tegelikult tehisintellektiga on meil võimalik äh, teha ülesandeid kiiremini ja paremini ja selle kaudu luua uusi töökohti ja tegelikult luua uusi võimalusi just oskustega tööjõule. kiitokset. tänan, kolleeg Maier. järgmisena Bogdan Strojevski, palun. kompleksowa polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji kompleksne tööstuspoliitika tehisintellekti ja robootika valdkonnas. meil on tegemist algatusraportiga. see on ühelt poolt hea ja teiselt poolt mitte. on väga hea, et meil see raport on olemas, aga on täiesti selge, et me peame tunnistama seda lõhet, mis on meie tegevuse vahel, et kus meil on vaja väga palju teadmisi ja samal ajal teisel pool on meil vastutus ja see, et me tegelikult seadusandlusega oleme jäänud arengutest väga palju maha. siin äh, raportis on väga palju häid küsimusi tõstatatud, nagu näiteks vastutus, aga ka teisi, mis on vähem tähtsad, aga tegemist on siiski tähtsate küsimustega, sest need puudutavad eetilisi küsimusi. siin räägitakse näiteks ka erinevate sektorite vahelisest koostööst, samal ajal on aga suured äh, probleemid julgeolekuga ja turvalisuse küsimustega robootika ja tehisintellekti valdkonnas on veel väga palju reguleerimata valdkondi ja ma tõesti leian, et komisjon peaks rohkem ära tegema uute tehnoloogiate valdkonnas, sest me oleme teistest väga palju maha jäänud. suur tänu. järgmisena Adam Scheinfeld, palun. aitäh, president veerand tööstuslikest robotitest maailmas ja äh, pool teenindusvaldkonna robotitest tulevad Euroopa Liidust. kahjuks, kui me vaatame, mida me oleme saavutanud äh, tehisintellekti valdkonna uuringutes äh, ja tegevuses, äh, siis me tegelikult ei ole väga edukad. Hiina ja USA on meist palju rohkem ees. miks ma seda ütlen? ütlen seda sellepärast, et äh, tehisintellekt on meie tsivilisatsiooni tuleviku jaoks väga tähtis, mitte ainult teenuste valdkonnas, aga ka meie igapäevaelus ja just sellepärast peaks see olema ka poliitikate jaoks prioriteediks, mitte ainult Euroopa tööstuspoliitika prioriteediks. ning just sellepärast ma toetasin seda raportit ja ma tõesti leian, et me peaksime siin dünaamilisemalt tegutsema. kiitukset kolleega. suur tänu, kolleeg Scheinfeld. ma ei näe siin kolleeg Tamburanut, nii et annan sõna järgmisena Sean Kellyle, palun i am pleased to support this report and the work that has been done by ashley fox. mul on äh, hea meel äh, toetada seda tööd, mida on teinud äh, Ashley Fox. tehisintellektil on väga suur potentsiaal muuta meie majandus tõhusamaks ja vähendada inimlikke vigu aga on sellega seotud ka teatavad väljakutsed, nagu ka siin raportis öeldakse. meil on vaja läbipaistvust ja vastutust, kohustust tehisintellekti vallas. Euroopa Liit peab olema kindlasti esirinnas, nii et kodanikud saaksid sellest valdkonnast tulevat kasu täielikult äh, ära kasutada ma tahaksin öelda, et äh, kui nüüd äh, vaadata, mida on teinud Ashley Fox sellel teemal ja mitmed teisedki Briti kolleegid, siis seda tuleb äh, tunnustada. ka Briti alamkojas oleks tehisintellektist kindlasti kasu, tundub, et inimintellekt on seal praegu väga nõrkadel alustel. aitäh ja järgmisena Dobromir Sosnjev samal teemal. tänan. siin äh, lapo-, raportis äh, te tunnistate, et Euroopa ettevõtted äh, toodavad spetsialiseerunud roboteid üle kogu maailma. kui miski katki pole, siis ei ole vaja seda ka parandada. näiteks me võtsime paar kuud tagasi vastu äh, raporti, mis äh, hävitas ähm, teatavad tööstusvaldkondi. me ei tohiks ähm, seda korrata. me tihtipeale politiseerime mingeid äh, valdkondi, manipuleerime regulatsioonidega ma arvan, et äh, kõige parem Euroopa Liidu jaoks äh, oleks selliseid regulatsioone vältida. tänan. nüüd äh, järgmisena kolleeg Jütelandi raport pestitsiidide säästev kasutamine ja järgmisena saab sõna kolleeg Benito Siluaga, palun tänan, juhataja. on uurimusi, mis äh, hiljuti avaldati ja need viitavad äh, sellele, et äh, putukad võivad maakeral täiesti kaduda, üks kolmandik putukatest on ohustatud väljasuremisest, see on kohutav ökosüsteemile, inimestele uurimuse autorid on arvamusel, et äh, peamiseks põhjuseks on pestitsiidide kasutus. põhjuseks on äh, intensiivne põllumajandus, seetõttu äh, peame me oma põllumajandusmudelit muutma ja tuleb kasutada jätkusuutlikke aineid, mitte keemilisi pestitsiide mõtlen siinkohal näiteks äh, viljavaheldusele ja looduslike äh, kahjurputukate äh, või röövputukate kasutamisele ja ma olen Monsanto vastu igal juhul, aitäh. suur tänu. järgmisena kolleeg Matthews, palun. tänan, juhataja. pestitsiidide kasutamine põllumajanduses ja ka aianduses on ääretult vajalik, aga samas ähm, ollakse tõrksad nende kemikaalide suhtes. see raport on väga oluline ja alguses, kui sellega siin parlamendis tegeleti, siis ma plaanisin seda toetada, aga nüüd äh, on asjaolud muutunud, raport on muutunud ja me oleme jõudnud äh, olukorda, kus äh, osad arvud, millele siin on äh, viidatud, ei põhine teaduslikel andmetel. arvud on lihtsalt õhust võetud mingite huvigruppide või valitsusväliste organisatsioonide survel ja me oleme praegu olukorras, kus tahetakse kontrollida kõiki kemikaale, mida kasutatakse, mis võivad sattuda põhjavette ja see on äh, kahjuks halb näide äh, nüüd äh, seadusandlusega tegelemisest, see raport oleks olnud, võinud olla suurepärane, aga kahjuks seda ta nüüd ei ole ja mina teda ka ei toeta. suur tänu. järgmisena Mihhaila Šoidrova, palun. tänan. ma hääletasin selle raporti poolt, mis puudutab pestitsiidide säästvat kasutamist. ma olen nõus sellega, et äh, liikmesriigid peavad korrigeerima puudujäägid viivitamatult. ma pooldan äh, uurimuste läbiviimist, äh, eriti mis puudutab pestitsiidide sekundaarset mõju. me peaksime panustama sellisele teadustegevusele, mis töötab välja paremad alternatiivid olemasolevatele pestitsiididele. oluline on säilitada konkurentsivõime Euroopa põllumajanduses, sõltumata sellest, milliseid pestitsiide kasutatakse, aga tuleb vältida selliseid, mis on keskkonnale ja inimestele kahjulikud. meil tuleb rangelt keelata ära ohtlikud kemikaalid ja see puudutab ka impordi kolmandatest riikidest, aitäh. tänan, kolleeg Šoidrova. järgmisena Igor Šoltes, palun. tänan. mis puudutab nüüd pestitsiide ja nende mõju inimeste tervisele, siis sellel teemal on siin palju räägitud me loomulikult teame, et pestitsiidide jäägid äh, toiduainetes võivad olla suureks riskiks inimestele ja need jäägid ähm, loomasöödas on ohtlikud äh, loomadele, eriti kui need loomad ise maanduvad meie toiduahelas. me ju mäletame hiljutisi toiduainetega seotud äh, skandaale, nii et me ei saa seda siin kuidagi kalev alla lükata. on ka teisi aspekte millega tuleb arvestada ja me peame investeerima rohkem vahendeid alternatiivsete ainete väljatöötamisse, me peame kasutama säästlikke looduslikke meetodeid, nii nagu äh, ajaloos on äh, põllumajanduses äh, seni tavaks olnud ja peame kaaluma rohkem äh, väikeste põllumajandusüksuste toetamist. järgmisena härra Nekov, palun. tänan, juhataja. raport, mille me täna vastu võtsime pestitsiidide säästva kasutamise teemal, on väga oluline Euroopa tulevikule põllumajandusel on potentsiaal säilitada majandus piirkondades, kus alternatiivseid äh, teisi majandusvaldkondi ei ole, pestitsiidid äh, lühikeses perspektiivis tõstavad saadik, saagikust, pikas perspektiivis nad aga kurnavad äh, pinnast, hävitavad äh, mullaorganisme ja hävitavad seega ka viljakust. mina olen sotsiaaldemokraatide raportöör mesilaste teemal ja ma olen väga mures, et kasutatakse selliseid aineid, mis äh, mõjutavad negatiivselt äh, mesilasi ja seega taimede tolmendamist me peame seadma eesmärgiks, et meil oleks äh, vähem kemikaale ja et meil oleks vähem mõju keskkonnale. meil on vaja turvalisi ökosüsteeme, et me saaksime tarbida turvalist toitu suur tänu, kolleeg Nekov. ja viimasena saab sel teemal sõna härra Stanislav Boltšak, palun. tänan, juhataja. ka mina hääletasin selle raporti poolt. ma tahan öelda, et pikaajaline massiline pestitsiidide kasutamine on olnud vastuoluline juba aastaid, on väga hea, et me nüüd täna selle sammu oleme teinud, sellepärast et massiline pestitsiidide kasutamine mõjutab negatiivselt keskkonda. ma olen äh, näinud raporteid, mis ennustab, et sajandi lõpuks surevad kõik äh, putukad välja ja see on nende kemikaalide kasutamise mõju, sellepärast et väikesed organismid on väga tundlikud ja ma ei räägi siin mõjudest inimestele ainult. me peame investeerima teadus- ja arendustegevusse, meil tuleb äh, astuda vastu suuremahulisele keskkonna saastamisele. säästlik äh, keskkond äh, peaks olema esiplaanil, kui me anname toetusi ja teadusgrante, tänan. suur tänu, kolleeg Boltšak ja viimaseks teemaks on meil täna kolleeg Ivo Pelleti raport piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine. esimesena saab sõna Ursula Krupa, palun mis puudutab äh, raportit ähm, Euroopa piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamisest, äh, siis tahaksin öelda, et äh, tegemist on väga olulise direktiiviga, mis suudab tagada tervishoiuteenused probleemide korral. meil on vaja rohkem infot piiriüleste ravivõimaluste kohta, samuti on meil probleeme bürokraatiaga ja rahaliste vahendite ebaõiglase jaotusega liikmesriikide vahel. liikmesriigid peaksid äh, sellised kontaktpunktid korraldama, kus oleks võimalik saada infot piiriülene tervishoid on eriti oluline nende inimeste jaoks, kes põevad äh, haruldasi haigusi. see võimaldaks samuti diagnostikat ja ravimeid, äh, ravimite allvalast olukorda parandada samuti mainitakse raportis seda, kuivõrd oluline on piiriülene tervishoid äh, pandeemiate ja vaktsineerimise kontekstis, aitäh. aitäh ja nüüd annan äh, sõna härra Lenarsile. aitäh, president õigus piiriüse, piiriülesele meditsiinile, tervishoiule on Euroopa Liidu üks tähtsamaid äh, saavutusi ja ka minu kodupiirkonnas Limburgis on see täpselt samamoodi. meie jaoks on see väga tähtis, et me saame teisele poole piiri arsti juurde minna ja see piiriülene tervishoiusüsteem, mis välja äh, töötati, seda ei tehtud ilmaasjata tõesti, inimesed piirialadel pidid võitlema Euroopa Kohtu ees selle eest, et neil oleks võimalik tagasi saada äh, ja hüvitatud siis need kulud, mis tekkisid väljaspool piiri, kuid sellega ei ole see võitlus lõppenud. patsientidel on vaja saada võimalikult kiiresti ja võimalikult kodu lähedalt abi, isegi siis, kui see on teisel pool piiri ja seepärast on meil veelgi rohkem vaja seda süsteemi lihtsustada. me peame siin bürokraatlikke tõkkeid vähendama, vähendama ja piiriülest tervishoidu tagama kõigile, aitäh! kiitokset, edustaja Lennarts ja.... suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Ruuhonen-Lerner. potilaiden hüvi-. tänan patsientidel on õigus saada kvalitatiivset ravi piiriüleselt ja seetõttu ma hääletasin selle raporti poolt. piiriülene tervishoid äh, on äh, kasulik teistes Euroopa Liidu riikides äh, reisivatele turistidele ja ka vahetusüliõpilastele, kui nad peavad äh, minema tervishoiuteenuseid äh, tarbima selles riigis, mis ei ole nende kodumaa. aga Euroopa Komisjon on pidanud alustame juba rikkumismenetlust kahekümne kuue liikmesriigi suhtes, kuna direktiivi ei ole piisavalt äh, rakendatud. nüüd äh, liikmesriigid on äh, lubanud võtta tarvitusele vastavad meetmed. on oluline, et kodanikud oleksid teadlikud oma õigustest. kaks tuhat viisteist toimus uurimus ja ainult napp kakskümmend protsenti kodanikest teadis, millised on nende õigused piiriüleses tervishoius seetõttu on oluline viia läbi äh, teavituskampaania nii äh, patsientidele kui ka äh, tervishoiutöötajatele. suur tänu, proua Rohonen Lerner ja viimasena saab nüüd sõna kolleeg Nekov, palun. lugupeetud president piiriülesed äh, regioonid moodustavad nelikümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist ja rohkem kui kolmkümmend protsenti eurooplastest elab piiriäärsetes regioonides. minu koduriigil Bulgaarial on viie riigiga piir, nendest kaks on Euroopa Liidu liikmesriigid. piiriäärsed regioonid ei ole tihedalt asustatud, aga ka nemad vajavad kvaliteetset äh, arstiabi. suur osa rahvastikust vananeb ning äh, seetõttu on vastutustundetu raviasutusi sulgeda Par. paraku Bulgaarias on üheksateist raviasutust viimase kolme-nelja aasta jooksul suletud. piiriülesed regioonid vajavad spetsiaalset lähenemist ja konkreetseid rahalisi vahendeid. me ei saa nende puhul lähtuda samadest nõuetest nagu teiste regioonide puhul. piiriülese tervishoiu üheks aspektiks on digitaalsete teenuste puudus ning tahaksin kõiki võime, iseäranis Bulgaaria võime üles kutsuda võtma meetmeid, et e-valitsus võetaks kasutusele nii kiiresti kui võimalik. see vähendaks bürokraatiat ning aitaks meie kaasmaaslastel ära kasutada tervishoiuteenuseid rohkemates liikmesriikides. aitäh, härra Nekov. päätunud ja käesolev arutelu on lõppenud ja istung on katkestatud kuni